Okay, colleagues, can I bring the meeting? kolleegid. Äh, vaadake teie ees olevat päevakorda, kas me saame ta heaks kiita, saame küll, väga hea. ja tahaksin nüüd teile ka öelda, et äh, meie ajakava on natukene vabamaks muutunud iseäranis arvestades homset hääletamist. ja me võime nii lohutuseks ehk väikese pausi saada, homme me peame siiski hääletama üle kahesaja muudatusettepaneku võib-olla, aga eh, kompromisse on ilmselt vähem ja homne hääletamine algab küll nii, nagu kavandatud järgmine päevakorrapunkt, meetodid uute sõiduautode CO2 heite vähendamise kahe tuhande kahekümnenda aasta sihttaseme saavutamiseks ja teine punkt puudutab CO2 heite vähendamist uute väikeste tarbesõidukite puhul. raportöör proua Karsi Sabal-Rubial, palun. aitäh. püüan ja teen lühidalt ja selgitan olukorda. milline siis praegu olukord on? nagu te selgitasite, meil on CO2 heidete kohta kaks arvamust, üks puudutab sõidukeid, sõiduautosid ja teine kaubikuid. sõiduautode puhul on umbes kaheksakümmend muudatusettepanekut, väikeste tarbesõidukite puhul vähem veidi ja kui me arutasime neid küsimusi, siis oli üsna selge, millised on erinevate gruppide seisukohad, need on üsna erinevad ja lausa väga erinevad mõnel puhul. ja mõnda seisukohta on väga raske teistega lepitada. nüüd eelmisel nädalal toimus variraportööride kohtumine ja püüdsime siis välja selgitada, millised seisukohad on kuidas saaks koostööd teha ja nüüd on meil välja töötatud kompromissette, kompromissettepanekud, arvestades erinevaid fraktsioone ja põhimõtteliselt oleme jõudnud kokkuleppele, kuigi viimastel päevadel on välja käidud uusi arvamusi ja seisukohti. muidugi see on väga oluline debatt. algusel olid tõesti seisukohad radikaalselt erinevad ja ähm, seetõttu me ei ole kompromissettepanekutes veel sajaprotsendiliselt kindlalt. täna pärastlõunal kohtuvad variraportöörid erinevatest fraktsioonidest jälle, me jätkame oma tööd. Ähm, tahaksime lõpuks ka i-le punkti panna. Need ähm, erinevused ei ole küll suured, aga me peame tegema nii, et homme saaksime hääletada. ja tuleb kokkuleppele jõuda ja kui me pik-, nüüd pikemas perspektiivis kokkuleppele ei suuda jõuda, siis oleks väga kahju. tegemist on ju küll ainult transpordikomisjoni ettepanekuga või arvamusega, aga tööstuse ja keskkonnakomisjonidel on omad arvamused, aga meie transpordikomisjonis peame samuti oma arvamuse välja töötama, seega ehm, Need lahendamata küsimused võib-olla ei ole nii keerulised, pikema perspektiivi eh, eesmärgid, nimelt kas kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kakskümmend viis ja siis need eh, suuremad soodustused. me oleme teinud alternatiivse ettepaneku ja ma arvan, et eh, see on võib-olla reaalsusega paremas kooskõlas ja võimaldab sellel tööstusharul ka paremini oma eesmärke saavutada. kahjuks paljudele fraktsioonidele meie ettepanekud ei meeldinud ja siis kompromiss, siis muudeti kompromissettepanekuid. Need ähm, erinevused ei ole küll, või on äh, siiski päris äh, suured nendes äh, küsimustes on vaja kokku leppida, praegu on seisukohad väga erinevad ja me peame vähemalt transpordikomisjonis kokkuleppele jõudma, see saaks üldettepanekut kõik parandada ja tööstuskomisjonis on fraktsioonidel ka erinevad seisukohad kõik fraktsioonid ikkagi olid valmis natukene järele andma, et kokkuleppele jõuda ja tõesti, eh, nad on suutnud kompromissettepanekud esitada ja, ja nad esitavad nad ka meile ja loodetavasti saame ka meie kokkuleppele täna pärastlõunal ning homme saame hääletada seda arvamust, mis siis esindab kogu Transpordikomisjoni arvamust. suur aitäh, Florence, palun! suur tänu! härra esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile. tegemist oli väga meeldiva koostööga, isegi siis, kui me alati polnud ühisel seisukohal, kuid oli näha, et me tõesti soovisime jõuda lõppude lõpuks õigele lahendusele, sobivale lahendusele nii keskkonna kui ka autode jaoks, ka kiirete autode jaoks minugi poolest. me peame olema säästlikud ja tõhusad. teen hästi lühidalt ja keskendun kompromissettepanekutele. kompromissettepanek üks, seda me toetame, proua raportöör, kompromissettepanek kaks, seal meil on probleeme, praegusel kujul me ei saa selle poolt hääletada, kuid kes teab, võib-olla on meil võimalik mõelda siin sõnastuse muutmise peale. kui neid numbreid sealt vaadata, kui need numbrid ei ole kohustuslikud, siis meiegi poolest, see oleks minupoolne ettepanek ma küsin lihtsalt, et teada saada, mida teised sellest arvavad. ma arvan, et oleks halb, kui me julgelt kohale kõnniksime ja ütleksime, et number on kuuskümmend viis aastast kaks tuhat kakskümmend, ma tean, et mõned kolleegid soovivad seda, aga kuidagi tuleb siiski seda eesmärki saavutada ja ka prognoosida ja sellepärast oleks minu arvates väga hea, kui meil oleks umbes mingi vahemik, et me teaksime, kuhu suunda minna siis äh, oleks meil ka mingi eesmärk silme ees ja minule vähemalt senine lahendus sobiks, aga eks me näe arutelu käigus. siis kompromissettepanek kolm, toetame seda hea meelega, juhul kui kahe koma viie grammi juurde lisatakse veel ka aastas ja kompromissettepanek neli mis puudutab testitsüklit, sellega me oleme nõus ja kompromissettepanek viis, mis puudutab eluiga, sellega oleme me ka nõus ja sama kehtib ka tegelikult väikekaubikute kohta, ma ei hakka seda kõike kordama. me teame kõik, millest me siin räägime ja sellega tegelikult äh, olen ma ka juba kõik ära öelnud, mida öelda tahtsin täna hommikul, kui oma valimisringkonnast autoga siia kohale sõitsin, kuulsin äh, saadet selle kohta, et meil on uus uuring, mis ütleb, et äh, äh, et kütus, mida kasutatakse, ei ole piisavalt äh, kvaliteetne meie autodes ja seepärast on ka tähtis, et meil oleks võimalikult kütust säästvad autod. meil on seda vaja mitte ainult enda jaoks ka, vaid meie laste ja lastelaste jaoks, juhul kui nad tahavad autoga sõita. nii et me tõesti oleme õigel teel, peame nüüd lihtsalt üles näitama julgust. mida julgem on meie seadusandlus, seda parem on ka meie autotööstus. vot see on minu unistus, aitäh! aitäh, Alde nimel proua Bilbao, palun. tänan. minu kolleeg vastutas selle arvamuse eest, aga ta ei saanud täna siia tulla, seega ta palus, et ma tema arvamuse edastaksin. kõigepealt, millised on erinevused CO2 heidete vahel. Need on ka kindlaks määratud siis, kui te auto ostate, aga palju sõltub ka temperatuurist. autotööstus püüab alati näidata kõige soodsamaid lahendusi ja soovib siis äh, kõige madalamaid CO2 heiteid saavutada, aga nüüd, kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest, siis mm, praegu on kuuskümmend viis kuni seitsekümmend viis grammi tema poolt välja pakutud ning hiljem sada viiskümmend grammi kilomeetri kohta äh, väiksõidukitele või kaubikutele, aga mm, ta selgitas ka, et ta ei saa kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset eesmärki heaks kiita. see tähendab seda, et uued arvud määratakse juba kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks kindlaks. kõigepealt tuleb kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid kindlaks määrata ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sihttaset tuleb veel arutada, arutada ja nüüd pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aastat äh, saavutatud äh, toetati tema ettepanekut ja kui me erisoodustustest räägime, siis kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide puhul äh, arvas kolleeg, et äh, parem oleks ITRE kompromissi toetada. seal oli kaks koma viis grammi kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. kolleeg Taylor. suur aitäh. suur aitäh raportöörile selle eest, et ta äh, püüdis, aga see eh, ilmselt ei, eh, tema püüdlused ilmselt ei ole päris edukad olnud, eh, nagu variraportööride kohtumisel selgus, nagu siin küll öeldi, on kõik siiski soovinud ühiseid seisukohti leida. ja kui me nüüd kompromissettepanekutest räägime, siis minu nimi oli seal küll kirjas mõnede puhul minu ettepanek tegelikult oli kompromissile risti vastupidine. ja ma sooviksin, et minu nimi sealt äh, mõnedelt kompromissettepanekutelt ära võetaks, aga kui me üldiselt räägime, siis viimase kahe nädala jooksul on äh, Volkswagen turule toonud üheliitrise hübriidauto, ühe liitri auto mille emissioonid on kakskümmend neli grammi CO kahte ja kui me nüüd vaatame, mida eh, tööstus teeb ja kui nad ütlevad, et nad ehm, kaubikute puhul üle saja neljakümne eh, eh, grammi ei suuda saavutada ja üheksakümmend viis grammi siis sõiduautode puhul, siis mm, pilt on ju selge. reguleerivate asut-, teaduste töö on nüüd juhtohjad nagu enda kätte võtta ja, ja juhtida seda protsessi. juhtida, nagu ma ütlesin, nagu autot. ja mm, tuleks läbi kaaluda, mis siiski on võimalik autotööstuses. ärgem unustagem, kolleegid, et äh, autotööstustele tuleb taskusse rekordilisi kasumeid ja ja loomulikult me toetame raportööri nii palju, kui me saame, aga igal juhul mõne kompromissettepaneku puhul tahan küll mina oma nime tagasi võtta, tänan. suur aitäh, loodetavasti ikka äh, saate kohvi ka hiljem Can the coffee pot go to Mr Taylor please rather than Mr Taylor go to the coffee pot? Mrs Rosbach for... proua Rosbach, palun. To... suur tänu, härra esimees, ma üritan teha võimalikult lühidalt. konservatiivide fraktsioon on nõus äh, raportööri eesmärkidega, need äh, sihid on küll ambitsioonikad, kuid äh, täiesti võimalikud, nii nagu me just ka kuulsime heitkoguste määr peaks olema eesmärgiks selleks, et et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks vähendataks juba neid koguseid ja järgmised ettepanekud peaksid keskenduma aastatele pärast kahe tuhande kahekümne viiekümnendat, kahe tuhande kahekümne viiendat aastat nüüd äh, lõpptarbija saab kindlasti kasu sellest, et tuuakse sisse tsükkel äh, ja võetakse arvesse tõeline tarbimine. superkrediitides süsteem selles osas eesmärgide saavutamisel peaksime rohkem nõudma minu meelest tööstuselt endalt härra Kolitšek saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. mina arvan, et süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eesmärk on üllas, kuid see eesmärk tuleb saavutada parandades praegu tingimusi, mida tegelikult oleks pidanud muutma juba ammu ja mida on lihtne muuta ehk siis need tehnilised parameetrid, millele ka raport viidab, rehvid ja autojuhtide autoga sõitmise stiil, äh, sellepärast et tegelikult need eesmärgid, mis on saav-, seatud, on saavutatavad ka nii, et me muudame lihtsalt seda, kuidas me sõidame, et me pidevalt ei kihuta ja siis ei pidurda, vaid sõidame sujuva kiirusega ja hoiame niimoodi kütuste heitkoguseid kokku. mõned autod mõnedes riikides, nagu Prantsusmaal või mujal, on tegelikult tehniliselt nii halvas korras ja nii vananenud, et äh, ausalt öeldes nendega sõites on selline tunne, et midagi kukub kohe küljest ära. ja see tähendab seda, et äh, ükskõik, mis eesmärgid me endale seame, kas siis üheksakümmend viis sihtmäärana või seitsekümmend viis sihtmäärana, äh, aga tegelikkuses on nii, et autod on nii vananenud, et nendest piirmääradest pole mingit kasu äh, ja seega peaks minu meelest rohkem panustama tehnoülevaatustele ja politseipoolsele kontrollile, et kas autod on ka sõidukorras sellepärast et siis on võimalik midagi muuta. üks lahendus muidugi olukorra parandamiseks oleks hübriidautod, millega kindlasti heitkoguste määra vähendataks, aga üks teine viis, mis võib-olla investeeringute poolest oleks mahukam, on siis üle minna elektriautodele. ning kolmas lahendusvariant Äh, vesinikul sõitvad autod. Äh, ma arvan, et äh, see on ilmselt kõige suuremaid investeeringuid nõudev valdkond ja lähitulevikus ilmselt sellele väga lootma ei saa jääda, kuid järgmises raamprogrammis juba võib loota suuremaid vahele. teema on oluline Äh, jutuks on äh, näiteks väikeste tarbesõidukite puhul CO2 heite vähendamine äh, ja see kõik on õige ja kasulik, aga midagi me peaksime tegema ka kutseliste autojuhtide koolitamise osas, aga nagu ma aru saan, see ei ole tänane teema. üldkokkuvõttes toetan seda raportit, aga oleksin väga ettevaatlik kompromisside osas, nii nagu ka eelkõnelejad ütlesid, sellepärast et mõle, mõned nendest niinimetatud kon-, äh, kompromissidest seda üldse ei ole. härra Grosch. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöörile ja variraportööridele. see küsimus ei ole päris transpordikomisjoni vastutada isegi kui transpordipoliitika raames tuleb meil ka selle küsimusega tegeleda. me peame endale selgeks tegema, et CO2 heitmete vähendamine peab jääma meie püüdluste keskmesse ja otse loomulikult võime me seda eesmärki erinevatel viisidel saavutada eks me minevikus tea, et eh, kui me lähtume ainult heast tahtest, siis eesmärke me ei saavuta ja seepärast tuleb meil nüüd ka asju selgete sõnadega välja öelda. meie jaoks ja ma arvan, et paljude kolleegide jaoks eh, jääb tähtsaks ka see, et me saame väga erinevat informatsiooni. ühelt poolt öeldakse, et see tehnika on täiesti võimatu, seda ei saa kasutada, teised ütlevad, et miks mitte, tegemist on korraliku tehnikaga, nii et siin õigusloomelises protsessis tuleb meil nüüd kuidagi need erinevad pooled omavahel ühendada. rahvapartei fraktsioon äh, toetab seda, mida ütles Karl Heinz just äsja tahaksin tuua veel kord välja ka need testitsüklid ja tarbijad. väga tähtis on see, et tarbijatele õiget, korrektset informatsiooni antakse ja et äh, testitakse Äh, siis ka selliseid olukordi, mille kaudu on võimalik tarbijatele informatsiooni anda. mulle tundub, et praegusel hetkel neid teste niimoodi äh, läbi ei viida ja sellepärast ma arvan, et meil tuleb sellega veel tegeleda. mis puudutab siin äh, erisoodustusi, siis sellega saab ka rääkida. mina näiteks olen pärit äh, sellisest riigist, kus äh, kärpemeetmete pärast äh, teatud stiimulid kaotati ära ja seda päevapealt. ma arvan, et pigem peaks stiimulid olema pikas perspektiivis loodud, sellepärast et stiimul on minu arvates palju parem kui karistamine mis puudutab nüüd ajaperioodi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, siis meie arvamused on erinevad Karl-Heinz selgitas väga õigesti, et ühed ütlevad, et tuleb panna määrad paika, teised ütlevad, et kaks tuhat kuusteist võib-olla oleks õige hetk seda teha. mida mina nüüd äh, soovin kohe kindlasti öelda ja Rahvapartei nimel öelda, on see, et tööstusettevõtted peavad ka endale selgeks tegema, et veel pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat tuleb neil edasi pingutada. nii et äh, <clears throat> meil tuleb eesmärgid paika panna ja selle poole püüelda ja ükskõik nüüd, kas vaadata Prantsusmaad, Belgiat või Saksamaad, tegemist on riikidega, kus autotööstus mängib majanduses üpris suurt rolli. ja ma loodan, et see, need kohustuslikud nõuded, mis me siin paika paneme, et need on kuidagi ühendatavad ka majanduse arengu ja töökohtade loomisega. meie peame andma signaali, et mitte ainult transpordivaldkond pole tähtis, vaid et ka teistes valdkondades on meil vaja kohustuslikke eesmärke, sest äh, siis on meil võimalik väga palju CO2 heitmeid äh, ka vähendada. ma ei hakka siin neid valdkondi eraldi välja tooma kui teistes valdkondades ka nii palju oleks saavutatud nagu transpordivaldkonnas, siis oleks olukord Euroopa Liidus CO2 heitmetega juba praegu palju parem. nii et meil on väga hea meel nende erinevate kompromissettepanekute üle, meie variraportöör tõi juba siin välja, mida me toetame, nii et ma leian, et meil on võimalik transpordikomisjonis ka väga selge ja tugev positsioon välja töötada härra Elko Trui. Voorzitter, ik, ik hoor heel graag eh, mijn collega's zeggen dat ze voor zuinigere wagens zijn. suur tänu! mul on väga hea meel, kui kolleegid ütlevad, et nemad tahavad, et meil oleksid eh, vähe saastavad eh, autod, kuid nüüd tuleb tõesti sõna peale sõnumiga hakata tegutsema. me peaksime järgima seda, mida raportöör ütles, me peame seda küsimust väga nutikalt käsitlema ja ma loodan, et meil siin transpordikomisjonis on võimalik välja töötada selge sõnum ja et kõik seda toetavad, eriti mõeldes nendele ettepanekutele, mida variraportöör tegi. ka näiteks äh, tööstuskomisjonis oleks vaja need punktid läbi suruda. Need testimised, neid tuleb tõesti kohandada testitsüklid eh, peavad eh, vastama sellele, mida tavaolukorras tarbijad ootavad ja praegusel hetkel tegelikult töötatakse juba usinalt välja uut menetlust, kuid küsimus on selles, kas me peame ootama nii kaua, kuni uus menetlus on tõesti välja töötatud, kuni me siis lõpuks saame mingitki informatsiooni anda autotööstusele pikaajaliste eesmärkide osas ma, mulle tundub, et siin on arvamused erinevad. raportöör on teinud väga häid ettepanekuid, kuigi ta ei ole siin praegu täpseid eesmärke paika pannud, vaid jätnud teatud vahemikku, millest siis autotööstus peaks kinni pidama. tegelikult see näitab ka autotööstusele, mis suunas me soovime liikuda. me teame, et autode väljatöötamine, väljaarendamine nõuab aega ja sellepärast tuleb meil ka tõesti õigeaegselt ja pikalt ette autotööstusele öelda, mida me soovime ja kui me me soovime uusi testitsükleid sisse viia, siis tõesti tuleb jätta ka autotööstusele aega selle olukorraga kohaneda. sellepärast kolleeg Aida äh, muudatusettepaneku peaks veel kord äh, üle vaatama ja üritama ka selles osas kokkuleppele jõuda. nii et lühidalt fraktsioon toetab äh, raportööri lähenemist ja me loodame, et homme kõikides nendes küsimustes me jõuame ka kompromissile. mingi kuldne kesktee tuleb ju leida, rohelised kohe kindlasti pole rahul, Rahvapartei ka mitte, liberaalid ka mitte, aga kui töös, kui transpordikomisjon soovib siiski teatud selge sõnumi välja saada, siis tuleb ka mingis osas kokkuleppele jõuda. härra Riki, äh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tänada raportööri tehtud töö eest äh, eelarvekomisjoni äh, kolleegidena me teame ka seda hästi, et alati äh, arvudega, mm, arvusid puudutavad äh, raportid on alati kõige raskemad kirjutada, väga delikaatne on see täpse ähm, grammide ja kilomeetrite küsimus ma toetan seda, mida ütles Mathieu Grosch, meie koordinaator, me peame leidma tasakaalu erinevate küsimuste ja murede vahel. ma tahaksin rõhutada kahte küsimust minu meelest ähm, kolmekümne esimene detsember kaks tuhat neliteist äh, uuringute lõpetamiseks äh, on äh, küll natukene ebarealistlik. on võimatu, et järgmise aasta lõpuks komisjonil oleksid juba käes elemendid ja ta saaks panna siis paika eesmärgid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, ma arvan, et rohkem on meil aega, sellepärast muidu ma ei saa küll aru, kuidas sellega peaks ühele poole saama veel üks asi, mida ma tahaksin rõhutada, tekkinud on paradoks äh, nende vahel, äh, kes äh, tahavad heitkoguseid kärpida nii palju kui võimalik, ehk siis öko, ähm, rohelised ja keskkonnakaitsjad, aga ei taha toetada neid äh, ettepanekuid, mille kohaselt toetatakse autotööstuseid selles eesmärgis, erisoodustuste kava ja nii edasi Äh, ja näevad ette, et piiratakse siis ähm, äh, neid summasid rahaliselt ja tegelikult võetakse tööstuselt ära motivatsioon üldse midagi teha. Ähm, me ei saa äh, siin osalt nõuda ja teisalt mitte luua tingimusi, mille kohaselt siis saaks autotööstus nõudmistele vastata. see on üks nendest Äh, küsimustest, millele tuleb tähelepanu pöörata, praeguse ettepaneku kohaselt minu meelest on tegemist naeruväärse ettepanekuga. Äh, erisoodustuste osas ma sellega lõpetaksin, aitäh. Thank you very much. Before I bring in the commission, can I welcome a delegation? Äh, suur tänu, enne kui ma annan sõna komisjonile, ma tahaksin äh, Friedrich Herberti sihtasutuse delegatsiooni. tere tulemast meie komisjoni ja loodetavasti on see kõik teile siin huvipakkuv. proua Kalibjevska komisjonist, palun. suur tänu, härra esimees, ma vastan lühidalt kolmele peamisele küsimusele. eesmärk pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, testitsüklite ülevaade ja siis erisoodustuste kava kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda on täiesti õige, on see, et tööstus peab saama eh, planeerida ette asju nii kaua, nii pikalt kui võimalik ja seega meie ettepanek ongi eh, pannud paika aasta kaks tuhat neliteist lõpp, sel-, lõpuna, lõpu selle ülevaate osana. meie arvame, et see on võimalik, sellepärast et uuringud on juba käima läinud. see annab planeerimiskindluse Euroopa Parlament on kaks tuhat kakskümmend strateegias hoidnud sõiduautodele üheksakümmend viis äh, grammi kilomeetri kohta. Äh, uute autode puhul on äh, see tase ka saavutatud, nüüd testitsükkel, me oleme nõus sellega, et tarbijad väärivad täpsemat informatsiooni, kaks tuhat neliteist peaks siis tulema uued hinnangud ja me tahame eesmärgiks seada selle, et oleks täpsemalt võimalik heitkoguste määra hinnata. seda on palunud komisjonilt juba aastaid parlament ja ka teised huvitatud osapooled seda läbivaatamist ja ma arvan, et see revisjon tuleks teha nii kiiresti kui võimalik ja nüüd erisoodustuste kava, siin on äh, tõesti probleem selles, et Äh, et ei ole motivatsiooni äh, praegu tööstusel tuua turule väga väikese heitkogusega autosid. Äh, välja pakutud muudatusettepanekutes ei ole sees mitte mingisuguseid lävendeid, piirmäärasid ega ei ja näete ette ka mingisugust krediidisüsteemi pikaks ega ka lühi, lühi, lühemaks perspektiiviks ja et need muudatusettepanekud, kui nad lähevad läbi, nõrgestavad ettepanekut oluliselt. selles küsimuses on komisjon eba, mitteametliku dokumendi avaldanud ja see võiks olla aluseks teie aruteludele, suur tänu. suur tänu ja meie raportöör, palun. Sí, muchas gracias. Bueno, como... Suur tänu. Nagu te siin arutelul juba kuulsite ja ma alguses ka ütlesin seda, et äh, meie arvamused on väga erinevad. ja põhimõtteliselt äh, tundub, et meil on nii palju seisukohti, kui on äh, transpordikomisjonis liikmeid kõige vastuolulisemad punktid puudutavad just neid erisoodustusi, eesmärke pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja ka ähm, heitmete vähendamisega kohanemist ja seda, kuidas seda kõike reaalselt ka teha ning realistlikult. nagu ma alguses ütlesin, me üritame siin realistlikud eesmärgid paika panna ja seepärast oleme ka välja töötanud need kompromissettepanekud. nüüd eesmärgiks ajaks pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. mulle tundub, et mõlemad välja töötatud seisukohad on päris vastuvõetavad ja ka loogilised sellepärast ma üritasin enda muudatusettepanekuga, kompromissettepanekuga selle kuldse kesktee leida. jah, tõesti tuleb arvestada sellega, kuidas uued tehnoloogiad äh, edasi arenevad, eriti just CO2 heitmete äh, peale mõeldes meil tuleb läbi viia ka uusi katseid, kuid on täiesti selge, et kui me ei hakka praegu välja töötama uusi eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sealt edasi, siis me lihtsalt jääme ajale jalgu. autotööstus ja seda ütlesid ka peaaegu kõik äh, liikmed siin, autotööstusel on vaja uute autode väljatöötamiseks äh, vähemalt seitset aastat nii et kui me need, neid uusi eesmärke kohe välja ei tööta, siis autotööstus mingil hetkel täiesti õigustatult ütleb, et neil ei ole piisavalt aega, et nende nõuetega kooskõlas olla. sellepärast ma saan aru ka, et on vaja konkreetseid numbreid öelda ja sellepärast ma olen jätnud ka teatud piirmäärade vahemikku, et autotööstused saaksid selle najal orienteeruda. nii et nagu öeldud, meil on siin terve äh, ajavahemik äh, ajaks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ma arvan, et niimoodi on meil võimalik CO2 heitmeid vähendada, aga samal ajal ka näidata autotööstusele, et mis suunas me tulevikus liikuda soovime. härra Florensi ettepaneku vaatame teiste fraktsioonidega täna veel kord üle aga nagu öeldud, me tõesti soovime sillutada teed tulevikku ja näidata, kuhu suunda me soovime liikuda. eesmärk on praegu lahtine ja kui öelda, et eesmärk on lahtine ja määrad ei ole kohustuslikud, siis sellegipoolest äh, oleme me kursi paika pannud ja teinud teatud edusamme ma saan aru, et fraktsioonid on siin erinevatel seisukohtadel me peaksime siiski üritama leida ühisnimetaja, sellepärast et kokkulepe on otse loomulikult parem kui see, et me ei jõua kokkuleppele. ja ma arvan, et kompromiss oleks ka parem kui komisjoni ettepaneku juurde, samamoodi erisoodustused ja erisoodustuslaenud, me peame ettevõtlusele teatud stiimuleid pakkuma selleks, et nad üritaksid välja töötada tõhusamaid, säästlikumaid autosid, et nad töötaksid eh, hübriid- ja elektriajamite parandamise nimel. nii et me tõesti peaksime üritama jõuda kokkuleppele ka selle kahe koma viie grammi osas aastas, see peaks olema kõrgemaks piirmääraks ja mis puudutab nüüd nende erisoodustuslaenude äh, maksmise tähtaegasid, siis selles osas saame me veel täna läbirääkimisi pidada. nüüd see, mida ütles härra Taylor kompromissettepanekute kohta. tema muudatusettepanekud on kompromissettepanekutes sees. mulle tundub, et ta on asjadest natukene valesti aru saanud. siin kompromissettepanekutes on arvestatud ka roheliste ettepanekutega. ja ma arvan, et äh, siin on ka väga selgelt äh, näha, ähm, mill-, millisest raporti osast kompromissettepanekud räägivad. nüüd see kaks tuhat neliteist või kaks tuhat viisteist aasta detsember, detsembrikuu. jah, komisjon leiab, et me võiksime uued nõuded sisse viia juba detsembrist kaks tuhat neliteist, kuid meie leiame, et äh, see on liiga vara ja lükkasime selle tähtaja aasta võrra edasi. on tehtud ka ettepanekuid, kus öeldakse, et kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist oleks mõistlik aeg, aga mulle tundub, et äh, see oleks jälle liiga hilja sest autotööstusel on vaja ka ette planeerida, selleks et nad saaksid meie paika pandud eesmärkidest kinni pidada. nii et kordan veel kord, olen valmis teiste fraktsioonidega veel kord läbirääkimisi pidama, selleks et me võib-olla homme tõesti ka lõppude lõpuks kokkuleppele jõuaks ja saaksime siit selge sõnumi välja saata. suur tänu, tuletaksin meelde kolleegidele, et hääletame homme ja Keskkonnakomisjon äh, hääletab äh, kahekümne viiendal aprillil ja teise autode osas ja siis ähm, äh, väikese tarbesõidukite osas mai alguses. nüüd järgmine punkt on Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamine Euroopa tulevase jätkusuutliku liikluse huvides. härra Kraamer on meil raportööriks, palun, Mihhail. jah Thanks a lot. ja ich äh.... suur tänu. jah, tegemist on komisjoni ettepanekuga, millele parlament peab oma vastuse saatma komisjoni teatises räägitakse innovatsioonist ja teadusuuringutest Euroopa tulevuse liikuvuse huvides, ehk me räägime siin Euroopa transporditehnoloogiast. kõigepealt äh, suur tänu variraportööridele, meie koostöö oli suurepärane, mõttevahetused olid toredad ja mõningad argumendid on siin raportis ka juba kirjas, nii et ma leian, et meie lähtepositsioon on laiapõhjaline raport koosneb kolmest osast. kõigepealt üldised põhimõtted, siis üldised meetmed ja siis erimeetmed. aga siin tuleb ka öelda, et komisjoni teatis on päris hea, kuid me teame, et ähm, paremad lahendused on heade lahenduste vaenlaseks, nii et meie siin parlamendis soovime teha asju mitte hästi, vaid veel paremini ja seepärast on see raport selline, nagu ta on ja vaatame, mis tast siis lõppude lõpuks saab. esiteks üldised põhimõtted me siin hinnangute puhul ei vaata mitte mingit teatud ajaperioodi, vaid elutsüklist. näiteks eh, elektriautode puhul me teame, et eh, elektriautodel ei ole eh, heetmeid, kuid kas nende elutsükkel on keskkonnasäästlikum või mitte, praegusel hetkel ta seda veel ei ole nii et me peame arvestama tõesti kogu ähm, selle taustasüsteemiga. nüüd tehnoloogia neutraalsus on väga tähtis, me kõik olime selles osas ühel nõul. on väga tähtis, et me kohe alguses tehnoloogia neutraalsuse paika paneme, me räägime siin ju teadusest ja innovatsioonist, kui me juba kõike teaksime, siis meil ei oleks tehnoloogiat ja innovatsiooni vaja. nii et tehnoloogiline neutraalsus on tõesti väga tähtis ja me ei soovi, et äh, siin vaadatakse ainult suurettevõtetele näppude peale, vaid ka VKE-de tööd tuleb kontrollida, sellepärast et innovatsioon tuleneb ka VKE-delt. ma mäletan, et esimesed äh, päikesepaneelid töötati välja tõesti meistrimeeste poolt, kes kuskil kodus küünis neid äh, välja töötasid ja kolmkümmend aastat hiljem oli tegemist uue innovaatilise tehnoloogiaga. väikesed äh, on need, kes innovatsiooni tagant tõukavad, äh, sest nendel on palju vabamad käed kui suurtel ettevõtetel. teiseks, äh, üldpõhimõtete puhul ja üldmeetmete puhul on väga tähtis see, et innovatsioon on tähtis, aga meil ei ole võimalik ainult tehnoloogiliste lahendustega tulevased transpordiprobleemid lahendada meil iga inimene peaks endalt küsima, kuidas tema autoga sõidab, milliseid liiklusvahendeid ta kasutab, nii et igaüks peab nii-öelda oma käitumist analüüsima. väga tähtis on mõelda ka tõesti uksest ukseni, mitte rongijaamast rongijaamani. Šveits on siin suurepärane näide. Nemad näiteks oma kiirrongivõrgu töötasid välja just niimoodi, et regionaal võrkusid oleks võimalik parandada. näiteks Saksamaal ei Saksamaa valitsus ega ka rongiettevõte Deutsche Bahn pole seda veel teinud, nii et tuleb vaadata tõesti kogu ketti. töötingimused on meie jaoks ka väga tähtsad, miinimumtasud on meie jaoks väga tähtsad, kahekümnes riigis on miinimumpalk paika pandud, minu koduriigis kahjuks veel mitte, kuid ma loodan, et pärast valimisi septembrikuus on siis riikide arv kakskümmend üks nüüd ähm, päikese, tuule, lainete energia. kui elektrihinnad tõusid, siis isegi ookeanil hakkasid laevad aeglasemalt äh, sõitma äh, ja hakkasid eksperimenteerima ka tõesti tuuleenergiaga. Äh, purjetasid seal suisa ookeani peal ikka selleks, et kulusid kokku hoida. see kõik on tähtis ja sellega peaks arvestama ja nüüd erimeetmed, jah, otse loomulikult äh, rattaga sõitmine ja jalgsi käimine. ma ei ütle, et rattasõit sellepärast, et mulle meeldib rattaga sõita, vaid mulle meeldib tsiteerida seda väga-väga-väga konservatiivset transpordiministrit äh, Saksamaalt. ta on pärit Baierimaalt ja tema kusjuures sõidab ainult autoga, aga tema ütles et, et üheksakümmend protsenti protsenti vahemaadest, mida autoga linnades läbitakse, on vähemalt kui kuus kilomeetrit. ja me ei ole kindlasti mingiks erandiks Saksamaal, nii et kui tõesti mõelda sellele numbrile, siis on näha, kui palju on tegelikult võimalik kondimootoriga läbida ja näiteks äh, Äh, Kopenhaagen on siin suurepärane näide, kus sõidetakse väga palju rattaga, Amsterdam ka kolmkümmend üks protsenti äh, läbitud vahemaast läbitakse rattaga. mulle tundub, et Euroopa Parlament on ainus parlament kogu maailmas, kus tegelikult on äh, parlamendis sees ka raudteejaam meil on nii-öelda äh, transpordikeskus ja kui meil oleks nüüd siinsamas parlamendi all ja kui meil oleks nüüd otsene ühendus äh, lennujaama, tunnel on juba valmis, aga rongid veel ei äh, sõida, aga siis me ei peaks üldse parlamendi autosid kasutama selleks, et lennujaama sõita, vaid võiksime sõita rongiga jah, väga tähtis on ka see, et meil ei oleks tõkkeid Äh, ja kiirusepiirangud on väga tähtsad. kui me sõitsime kolmkümmend kilomeetrit tunnis, oleks meil võimalik nelikümmend kaks protsenti õnnetusi vältida. veel kakskümmend viis aastat tagasi komisjon ütles, et kolmkümmend kilomeetrit tunnis peaks olema reegliks linnades, mitte erandiks, kuid kahjuks ei ole mitte midagi juhtunud. lõpetuseks tahaksin veel kord tänada variraportööre, sest mõned mõtted siin äh, raportis on tulnud just sellepärast, et on siia kirja pandud just sellepärast, et äh, need tõid välja variraportöörid. kõik need äh, piletisüsteemid, äh, heitmete vähendamise võimalused, nii et suur tänu nende kommentaaride eest! <clears throat> E suur aitäh, härra Bach, palun! suur tänu! härra esimees, tahan Hubert Birkeri nimel, keda täna siin kohal ei ole ja kes vabandab äh,, sõna võtta. meil on vaja tõhusamat ja puhtamat äh, transporti, see on ka transpordi valges raamatus kirjas. kuna kliima muutub, on meil vaja üha innovatiivsemaid lahendusi. ühelt poolt tuleb äh, transpordi negatiivseid mõjusid inimesele ja keskkonnale vähendada ja teiselt poolt ei tohi meil piirata inimeste liikuvust, samamoodi nagu ka majandussektorite liikuvust tehnoloogiliste ja ressursitõhusate innovatsioonide potentsiaal mängib siin väga tähtsat rolli. Euroopa strateegia transporditehnoloogiate jaoks peab äh, vastama äh, valge raamatu nõudmistele. eesmärgiks peab olema välja töötada korralikult integreeritud äh, transpordisüsteem nii reisijate kui ka kaubaveo jaoks. mõningad prioriteedid. esiteks linna Äh, transpordiprobleemide lahendamine. kaheksakümmend protsenti eurooplastest elab tulevikus linnades ja Euroopa seisab suurte väljakutsete ees. meil on vaja uusi tehnoloogilisi lahendusi. teiseks, äh, müratase äh, tuleb üle vaadata, meil tuleb välja töötada korralikud kontseptsioonid mürataseme vähendamiseks, sellepärast et kodanikud äh, on siis ka rohkem nõus äh, transpordi läbimisega linnadest siis intelligentsed kommunikatsioonitehnoloogiad äh, ja nutikad äh, tehnoloogiad on väga tähtsad, meil tule, kui, kui, kui meil tuleb liiklusvoogusid tõhusalt suunata, siis me saame ka väga palju aega kokku hoida. väga tähtis on, et uued süsteemid ennast ka ära tasuksid, näiteks parkimisjuhtimissüsteemid, mida on võimalik äh, ühendada kõikide autodega, toob väga palju kasu nii aut-, autosõitjatele kui ka logistikafirmadele peale selle tuleb lõpetada ka pikk parkimiskoha otsimine linnades tehnoloogiate parandamine ja riskide vähendamine ning nutikate liikuvussüsteemide kasutamine on väga tähtis ja kuuendaks on meil vaja nutikaid logistikakette, see on kasuks nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. meil on vaja välja töötada uusi lähenemisviise ka kaubaveo jaoks ja seitsmendaks tehnoloogilised äh, login lahendused, neid tuleb vältida sellepärast, et äh, nad ei kasuta, nad ei lase ära kasutada tehnoloogilise innovatsiooni potentsiaali täies mahus. tehnoloogiline neutraalsus peab olema üks äh, põhilisi põhimõtteid, ilma et sellega tõkestatakse ühisturu arengut. ja viimaseks äh, teadusuuringute kasutamine neid tuleks kasutada paremini turule toomine ja uute lahenduste täielik kasutamine peaks toimuma kiiremini kui siiamaani. mõningad positiivsed punktid. kõigepealt punkt neli tehnoloogia neutraalsuse kohta, punkt kuus, kus räägitakse VKE-de suuremast toetusest ja punkt kuusteist, kus räägitakse ka teabemakse ja broneerimissüsteemide paremast väljaarendamisest ja lõpetuseks suur tänu raportöörile. Thank you, Mr Al-Qadrawi suur aitäh, sotsiaaldemokraadid, härra Elka Traui. suur tänu, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. räägin härra Liberatski nimel, temal polnud kahjuks täna võimalik kohale tulla. tema nimel ja ka kogu oma fraktsiooni nimel tahan öelda, et on tõsi see, et oleme härra Krammeri ettepanekutega nõus, eriti selles osas, mis puudutab VKE-de toetamist ja piiriüleste transpordivõrkude äh, väljatöötamist ja erinevate transpordiliikide ühendamise võimalust. võib-olla tuleks natukene rohkem välja tuua sotsiaalset dimensiooni, näiteks punktis üheksa ja kolleeg Liberatski toetab ka tugevamat lähenemist mürataseme ja mürakaitse äh, punktist, see on meie jaoks väga tähtis. mis puudutab raudteed, siis meie eesmärgiks peaks olema ka äh, see, et me ostaksime tehnoloogiat, mis peab äh, kauem vastu ja tähtis on ka, et arvestatakse rohkem Euroopa navigatsioonisüsteemidega. mina isiklikult leian, et me peaksime mõtlema ka teadus- ja arengutöö äh, kasutamise peale reisijate äh, voo äh, suunamisel. me peaksime siin kasutama avalikku statistikat selleks, et ka VKE-del on võimalus saada informatsiooni reaalajas ja on väga tähtis kui oleks võimalik kiiresti ühest kohast teise liikuda ja ka VKE-dele tuleb anda võimalus äh, välja arvutada, kui suur on nende CO2 heitmete kogus tuleks äh, tõesti kodanike teadlikkust suurendada selleks, et nad val-, valiksid jätkusuutlikke transpordiliike. me peaksime rohkem keskenduma ka paremale transpordivoogude suunamisele linnades ja ma olen nõus raportööriga, et me peaksime tegelikult transporti vähendama. väga palju linnaliiklusest äh, on see, et lihtsalt autod sõidavad ringi ja otsivad parkimiskohta siin äh, oleks võimalik väga palju ära teha ja sama kehtib ka tegelikult äh, autode jagamise kohta. meil on ka vaja siin nutikamaid teabesüsteeme. ja kokkuvõttes võib öelda, et raportöör on suurepäraseks aluseks edaspidiseks tööks ja ma arvan, et me läheme kõik umbes ühes suunas. suur tänu ja proua Bilbao! aitäh, esimees. ma tahaksin raportööri tänada tema jõupingutuste eest ja võib öelda, et ta on meie esimese arutelu mõtteid ka arvestanud. üldpõhimõtetest kõneldes arvan, et on kahetsusväärne, et on juhtunud nii, et ähm, et pole mõeldud piisavalt sellele, et transpordisüsteem oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. tuleb mõelda äh, üldistele parlamendi eesmärkidele, innovaatika, teadusuuringud ja erinevate sidusrühmade vahelise töö koordineerimine. arvestades kõike seda, võime meie asuda juhtrolli äh, ja aidata kaasa puhta keskkonnasõbraliku transpordisüsteemi loomisele. sellel oleks ka kindlasti oma mõju töökohtade loomisele. ei tohi ära unustada ka VKE-sid ja, ja sotsiaalset innovatsiooni. tuleks välja mõelda mingid uued mudelid majanduskasvuks mulle tundub ka, et siin ei ole tootjatele viiteid tekstis. kui me süsteemi erinevaid osapooli tahaksime kuidagi kombineerida, neid suunata, et kon-, et sektor oleks konkurentsivõimeline, siis peame ju sellele juba praegu mõtlema. VKE-de puhul tuleks arvestada väiksema bürokraatiaga, võib-olla ka eh, vähemate, väiksema finantskoormusega. kindlasti oleks eh, teadusuuringutega eh, vajalik kaasa aidata mitmeliigilise transpordisüsteemi kujundamisele ja me peaksime mõtlema sellele, et me iga investeeritud euro pealt saaksime palju rohkem tagasi ja seda kogu Euroopa Liidu ulatuses. meil on siin mitmesuguseid muudatusettepanekuid, müra vähendamise küsimuses nõustume me kõik sellega, et transpordisektoris tuleks midagi ette võtta selleks, et mürareostust vähendada. aga vaadelgem seda küsimust oma varasemate raportite kontekstis. möödate ja nägemispuuetega inimeste esindusorganisatsioonid on meile südamele pannud, et kogu müra siiski ei tohi transpordisektorist ära kaotada, sest nad väga sõltuvad erinevatest helidest ja nüüd lähen tagasi sinna, kust ma alustasin. me ei tohiks oma liidrirolli maailmatranspordis unustada. tänan, proua Rasvah. suur aitäh. ma tahaksin proua Siiri nimel äh, või härra Siile eh, nimel esindajat, tema arvab, et väga tähtis on uute tehnoloogiate arendamine ja eh, mitmeliigilise transpordi kujundamine ja samuti on vaja transpordisektori ees seisvatele keskkonnaväljakutsetele vastata ja tähtis on inimeste käitumist muuta, nagu siin teised ka mainisid ja tähtis on teadlikkuse tõstmine. mida siis veel? transporditehnoloogia, infrastruktuur, eh, erinevate transpordiliikide seostamine, kõik see on võimalik, kui inimesed on valmis oma käitumist muutma. Eh, kolleeg Sille toetab ka tehnoloogia neutraalsust eh, ja Euroopa Liidu poliitika peabki olema tehnoloogia ja alternatiivsete tehnoloogiate suhtes neutraalne. raportöör on rääkinud ka VKE-dest ja innovatsioonist, muidugi tuleb seda toetada, tuleb anda neile eh, lihtsam ligipääs Euroopa Liidu vahenditele ja tuleb vähendada VKE-de halduskoormust. kolleeg Sille nõustub ka sellega, integreeritud pileti ja infosüsteemid vajavad veel arendamist, seda on ju küll mitu korda parlamendis rõhutatud. ja tõesti, äh, mõnikord äh, ei saa lihtsalt planeerimise puudulikkuse tõttu ühistransporti kasutada, kui iseäranis siis, kui on vaja kombineerida näiteks rongi ja bussireisi härra Silet tänab raportööri tehtud töö eest, teda ootab suure huviga järgmisi diskussioone raportööride ja variraportööridega, tänan. aitäh, härra Kohlitšek. aitäh. mulle tundub, et raportöörile võib veel väikseid detaile lisada võib-olla raportöör on kahe silma vahele jätnud need äh, detailid. ma tahaksin kutsuda ta oma kodulinna äh, ja äh, vaadata, kuidas on jalgrattaga sõita üle tuhande kahesaja meetri merepinnast. mina siiski sõidan, aga ikkagi. ja ei tohi ära unustada ka töötajate töötingimusi, ma olen sellest rääkinud varem ka iseenesest, kui me räägime väikestest tarbesõidukitest, siis ähm, selle sektori töö on täiesti reguleerimata. järgmiseks kiirusepiirangud. kiirusepiirangud mõjutavad äh, teatud määral siiski äh, õnnetuste, äh, õnnetusjuhtumite arvu ka aga kui kiirusepiiranguid pole, siis äh, kes ka autot ei juhiks, siiski peab toimima äh, professionaalselt ja ka äh, ja ka nii-öelda täienduskoolitus on väga oluline pärast seda, eriti nende eriti nende juhtide puhul, kes on kaheksateistaastaselt eh, saanud autojuhi loa, tuleks hiljem ka oskusi täiendada. nüüd avalik ühiskondlik transport. ühiskondlik transport on suurlinnade eh, oluline eh, element, aga mõelge, mis erakorralistel olu-, puhkudel teha, näiteks üleujutuste puhul, nagu Prahas juhtus. Tra-, erinevaid transpordiliike ei saa lihtsalt äh, ümber vahetada, tuleks mõelda, kuidas äh, transpordivahendeid taaskasutusse võtta äh,. uurige kuidas näiteks suuri laevu utiliseeritakse. praegu viiakse nad musta töö tegemiseks arenguriikidesse, selle asemel, et meie mõtleksime, milliste meetoditega saaks äh, transpordivahendeid äh, ümber töödelda. Äh, raportis on räägitud ka õhuliikluse või lennuliikluse vähendamisest, aga mina ei arva sugugi, et CO2 heited pärinevad ainult äh, lennundusest. enamus äh, CO2 heiteid tuleb sisepõlemismootoritest, ma räägin tegelikult äh, lämmastikoksiidist. CO2 heiteid vähendatakse, sellest me räägime kogu aeg, aga muud heited, kaasa arvatud lämmastikoksiid, on ka olulised ja need on seotud just maanteetranspordiga. kindlasti tuleks see raportisse sisse võtta. tähtis on ka VKE-dele anda võimalus osaleda teadusuuringutes, arendustegevuses ja me ei tohiks ka omaenda eh, mõt-, mõtteid, lubadusi unustada. me peame siiski silmas pidama pikemat perspektiivi, tänan. suur tänu, härra Oniidi nüüd komisjoni nimel. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka teie komisjonile ja raportöörile härra Kraamerile ja tema variraportööridele selle raporti eelnõu eest tänast arutelu siin kuulates äh, ja lugedes seda raportit, äh, leiab komisjon, et meil on neli olulist punkti mainida. kõigepealt teadus- ja arendustegevuse olulisus transpordisektorile. mitte ainult Euroopa konkurentsivõime huvides ja töökohtade huvides, vaid ka sellepärast, et äh, transport on üks olulisemaid, äh, novaatorlikemaid äh, valdkondi, kus Euroopa on juhi rollis ka maailma tasandil. aga selle jaoks on vaja ka poliitikat ja seega ei olegi üllatav see, et transpordi valges raamatus on nii suur osa pühendatud teadus- ja arendustegevusele ja raport sellele ka väga konkreetselt viitab praegu äh, triloogi läbirääkimiste ajal, kui arutelul on Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, eelarve ja transpordi teadusuuringute programm, äh, ei tohiks meil ununeda ka transpordi peatüki olulisus, kuivõrd isegi siin kojas on kolleege, kes tahavad selle olulisust vähendada. teine aspekt, mis äh, meie jaoks on oluline, on äh, see, et äh, poliitiliste meetmete ja teadusalgatuste vahel oleks sünergia. me oleme väga uhked selle üle, et transpordisektoris äh, oleme me saavutanud selle, et mõlemaid osasid peetakse oluliseks. näiteks ühtse Euroopa taeva tehnoloogia samba ülesehitamisel, Caesari ehitamisel näeme me seda, et teadussektor äh, väga selge tegeliku algatusega saab seda protsessi toetada. teisalt oleme me toetanud neid poliitikaid, mille eesmärgiks on innovatsiooni hoogustamine ja meie kõige viimasem äh, algatus äh, Puhas transpordistrateegia on äh, selle tulemuseks, me oleme võtnud arvesse tehnoloogiate äh, arengu, alternatiivsete kütuste kasutamise uued võimalused on arvesse võetud ja oleme selle põhjal siis esitanud uue ettepaneku selleks, et need uued liikuvuse mudelid oleksid ka turul. kolmas märkus, teie raportööri soovitus kõikidele aspektidele tähelepanu pöörata, jah, tal on täiesti õigus, me ei peaks keskenduma mitte ainult Äh, sellele, et äh, praegused sõidukid oleksid äh, kütuse tõhusamad, vaid peaksime tähelepanu pöörama ka sellele, kuidas neid sõidukeid paremini kasutada ja tõhusamalt kasutada. ja selles mõttes on raportil, raportis täiesti õigesti seatud rõhuasetus sellele, et peaksime transpordisüsteemid üle vaatama ja et kuidagi tuleb paremini integreerida sõidukid ja infrastruktuur Äh, üsna tihti me äh, vaatame neid eraldi ja siin raportis on täiesti õigesti äh, viidatud sellele, et need tuleb omavahel siduda, infrastruktuur mängib väga olulist rolli uut tüüpi sõidukite turule tulemisel ja see on ka meie väga paljude algatuste keskmes olnud, näiteks nagu nutikad transpordisüsteemid või logistilise ahela alased algatused. ja nüüd lõpp, viimane märkus äh, äh, integra-, integratsioon teadusvaldkonnaga ja teadusuuringute valdkondaga, seda me oleme üritanud näiteks rakendada nutikate linnade algatuses, kus me üritame leida sünergia transpordiuuringute, IKT uuringute ja energiauuringute vahel see raport viitab veel ühele olulisele punktile, nimelt me peaksime vaatama, kuidas paremini ära kasutada praeguseid meetmeid. ja tõesti, teadusringkonnas on äh, praegu väga palju suuri ja väga edukaid avaliku ja erasektori partnerlusprogramme olnud, neid tuleks ära kasutada ja raportöör viitab ka sotsiaalmajanduslikele uuringutele, ka neid peaks mobiliseerima selleks, et paremini mõista, uue, äh, uute transpordivahendite võimalusi ja selleks, et äh, rajada siis oluline andmete kogum, mis peaks äh, suunama meie poliitilisi samme. härra esimees, me oleme esitanud teatise, kus on ära toodud siis meie pikaajaline nägemus äh, transpordi ja teadusmaailma ühi-, üheldamise kohta. selle aasta lõpus me toome siis juba Horisont kaks tuhat kakskümmend all välja konkreetsed ettepanekud järgmiseks eelarveperioodiks ja loomulikult teie raport äh, on meile suureks abiks selles töös. suur tänu! suur tänu, Mihhail! Äh, jah, kõigepealt suur tänu kommentaaride eest kommenteerin ainult mõnda neist, aga ütlen kohe alguses, et jah, otse loomulikult on meil raportitel teatud äh, tähemärkide piirang ja ma ei saanud kõike kirja panna, mida ma tahtsin. aga nagu öeldud, teie saate muudatusettepanekutega äh, seda mahtu suurendada, me ka ise teeme muudatusettepanekuid härra Birkerile tahan veel kord öelda, et tema jaoks on linnad väga tähtsad ja tõesti, linnas on meil suurimad probleemid, seitsekümmend protsenti kliima kahjustavatest heitmetest, ma ei mõtle siin mitte ainult CO kahte. Need tulevad linnadest ja seal on ka tõesti suurimad võimalused probleem lahendada. kui me ei lahenda seda probleemi linnades, ei lahenda me seda mitte kuskilt, nii et selles suunas tuleb meil minna. ja Berliinis näiteks ei ole me viimase kaheksateist aasta jooksul parkimistasusid äh, muutnud, kuid ühistranspordipiletid on kaks korda tõusnud, nii et me tõesti läheme siin täiesti vales suunas. me peame olema siin ettevaatlikud, meil on vaja õiglaseid hindu, õiglast konkurentsi. mis puudutab äh, ajamite tehnoloogiat, siis tõesti, need on väga tähtsad, kuid äh, ajamid on kõiges üks üks viiest puudusest linnades. müra, müra on võimalik ajamitega ainult väga vähe mõjutada, seal mängib äh, asfaltkate ja ka äh, rehvid suurt rolli. siis äh, keskkonna kulud, me teame, et iga maksumaksja maksab igale autole kaks tuhat kuussada eurot igal aastal juurde, nii et tõesti, siin on vaja parandada, ajameid, aga nagu öeldud, sellest üksi ei piisa, meil on vaja ka äh, transporti linnades tõhusalt äh, korraldada. härra Liberatski, suur tänu ka talle sotsiaalse mõõtme väljatoomise eest. see on raportis lühidalt välja toodud, äkki on võimalik seda ka äh, rohkem välja tuua, ootan juba põnevusega tema muudatusettepanekuid. müra mainiti siin mitu korda me võitleme siin tõesti mürataseme vähendamise eest ja mul on väga hea meel, et te kõik siin äh, müra välja tõite, ma loodan, et keegi teist siis ka mingi suurepärase muudatusettepaneku teeb, mille me siis hiljem kompromissettepanekuna üle saame võtta. proua Bilbao on väga paljude punktidega nõus äh, mis puudutab konkurentsivõimet, siis minu arvates on need äh, struktuurid tähtsad eks me näe, kas me siin muudatusettepanekutega saame seda küsimust äh, lahendada. jah, see kolm korda see äh, ingliskeelne inter, mis seal on, ehk et me kasutame siin neid erinevate süsteemide kohandamist, see on ka väga tähtis ja ka piletisüsteemid äh, on tähtsad, härra Kohlitšek ja kõrguste vahed meil on nüüd eh, elektrirattad, kümme aastat tagasi neid veel ei olnud ja elektriratastega on väga lihtne ka üle mägede sõita ja elektrirattad on väga populaarsed, ilma et nende öö, eh, ostmiseks mingeid stiimuleid oleks tehtud. nii et tõesti infrastruktuuri oleme me pumbanud väga palju raha, aga Äh, ratta puhul tõesti regulaarsed, äh, jah, ma tean, Hollandis öeldakse, et äh, mägesid pole, et mis teil seal viga, sõita rattaga, aga samas ärge unustage seda, et ratturi jaoks kõige piinlikum moment on see, kui ta vastu tuult enam sõita ei jõua ja ratas käe kõrval lükkama peab. ja mis puudutab äh, eeliseid me ei räägi siin ja kasvatust, me ei räägi siin mitte ainult mingit Äh, mingist ohvritele suunatusest, vaid üleüldisest teadvustamisest ja väga huvitav oli ka see, mida te ütlesite nüüd siin ähm, jäätmete kohta. meil oli jalgrattamess äh, Berliinis ja seal olid jalgrattad väljas, mida oli toodetud äh, vanadest autodest, nii et oli kasutatud ainult vanu autoosasid selleks, et rattaid teha. tegemist oli suurepäraste ratastega, nii et tõesti jäätmete taaskasutamine on suurepärane mõte. komisjon, suur tänu koostöö eest, suur tänu panuste eest. jah, otse loomulikult äh, lõimimine, suur tea-, suured teaduste projektid on tähtsad üleüldiselt on meil siin tõesti arvamused erinevad, aga me saame kokkuleppele jõuda. lõpetuseks veel kord suur tänu komisjonile, sekretäriaadile toetuse eest, suur tänu ka minu kontori töötajatele ja variraportööridele. suur tänu, härra Kraamer! tuletaksin kolleegidele meelde, et muudatuse esitamise tähtaeg need muudatusettepanekud, mida siis härra Kraamer nii väga teilt soovib, on üheksas aprill ja transpordikomisjon hääletab kaheksateistkümnendal juunil, nii et üheksandaks aprilliks muudatusettepanekud, kaheksateist juuni transpordikomisjon hääletab. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt äh, tõhustatud koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahel. raportööriks on meil härra Jaromir Kolitšek suur tänu, härra esimees. mina arvan, et ähm, Eurokontrolli tegevus on meile kõigile tuttav, sellepärast et me kõik ju reisime nii palju mõnikord äh, kuuleme me sellist juttu, et siin või seal on äh, liiga palju liiklust äh, ja lisaks sellele veel siis ka aastaid tagasi käivitatud Seesari projekt, mida tollal väga edukaks peeti. härra Jarzembovski juhtimisel me rääkisime väga palju Äh, sellel teemal. ja loomulikult üks küsimus on selles, et tuleb määrata ära, mis on siis täpselt Euroopa Lennuliikluse Ohutusorganisatsiooni pädevus. Äh, lennuliikluse kontrollimine Äh, ja korraldamine on äh, väga keeruline ala ja see areneb väga kiiresti. ja enamus liikmesriike Eurokontrolli süsteemi ka kuuluvad, välja arvatud Eesti, ja seega oleks mõistlik kokkulepe, mis äh, ütleks väga täpselt, mis on Eurokontrolli pädevus. tehnilise organisatsioonina Ühtse Euroopa taeva rakendamisel, millised on koostööhoovad ja öö, tuleks Euroopa Lennundusohutusameti ja Eurokontrolli vahelised pädevused selgelt ära määratleda. meil on nüüd kaks võimalust selle raportiga, kõigepealt on üks variant siis see kokkulepe heaks kiita või see hoopiski tagasi lükata ma arvan, et meie peaksime seda toetama. suur tänu, härra De Grandes Pascual Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. kõigepealt suur tänu härra Kolitšekile. ega ei ole väga raske nõustuda nende kriteeriumitega, mille on välja käinud raportöör Euroopa Parlamendi roll on tegelikult piiratud ju sellega, et kas öelda jah või ei. ja sellepärast ma arvan, et raportööril on küll tuline õigus, kui ta ütleb, et seda ettepanekut tuleb toetada, meie vähemalt arvame nii. aga ma selgitaksin siiski, miks. kõigepealt see ettepanek tugevdab koostööd Eurokontrolli ja Euroopa Liidu vahel ja lisaks sellele mm, joonistab ka välja erinevad koostöövaldkonnad. kahe tuhande kolmandast aastast me näeme, et erinevate eh, lennundusorganisatsioonide vahel on koostöö järjest hoogustunud mina eh, arvan, et väga kasu on sellest ühiskomisjonist, mis on kokku pandud eh, EASA ja Äh, Eurokontrolli vahel, kus siis paar korda aastas räägitakse optimaalsest võrgustikust Euroopa jaoks, kus oleks tagatud turvalisus, tõhusus, keskkonnakaitse aspektid ja sellest muidugi peaks kasu lõikama ennekõike ta-, tarbija ja reisija ja kodanik laiemalt. me peame motiveerima ühtse Euroopa taeva väljakujunemist äh, ja seda peavad toetama ka asjaga, asjasse puutuvad teised äh, politolo-, äh, poliitikad. ma olen nõus raportööriga, et me peaksime selle kokkuleppe heaks kiitma. me peame koondama oma jõudu selleks, et Euroopa taevas tegevust paremini koordineerida määrus kaheksakümmend, määruse punkt kaheksakümmend üks määrab ära selle, milline on meie roll ja ma arvan, et seekord me võiksime öelda jah sellele ettepanekule, nii nagu ka härra raportöör ütles ja millega ma olen nõus. suur tänu, härra Leifrid! suur tänu, härra esimees, härra raportöör, kallid kolleegid! ma arvan, et kui rääkida äh, lennundusest, siis tuleb endale selgeks teha, et lennundus Euroopas kuulub nende valdkondade hulka, mis on kõige rohkem ühenduse tasandil reguleeritud. meil on ühisturg, meil on ühine õhuruum, aga meil ei ole praegu veel piisavalt ühiseid võimalusi ühiste reeglite väljatöötamiseks. ühised reeglid ja püüdlused nende poole ei ole olnud siiamaani edukad. ja sellepärast tekib nüüd küsimus, et äh, kas me peaksime kokkuleppega nõus olema. me võime otse loomulikult rääkida sellest, milliseid üksikasju me oleks tahtnud teistmoodi korraldada, milliseid raskuskeskmeid me oleks soovinud näha. minu arvates just ühise taeva osas on väga palju samme veel vaja ära teha kuid see ei ole meie ülesanne. meie peame lõppude lõpuks kaalutlema, et kas ütleme jah või ei. ja ma arvan, et äh, olen siin nõus raportööriga ja ka eelkõnelejaga, härra Grandes Pascaliga, et äh, härra Kohlitšeli raportile võib äh, oma jah hääle anda ja üleüldiselt siis ka jah. suur tänu ja proua Lichtenberger! jah, suur tänu! põhimõtteliselt olen selle raportiga nõus. ühise taeva osas ei ole võimalik edasi minna, aga see ei ole mitte nii Eurokontrolli pärast, vaid liikmesriikide pärast mis küll väga hää meelega sellest ühisest taevast räägivad, aga kui jõuavad asjad nii kaugele, et äh, äh, õhukontroll ei ole nendes õhuruumi plokkides, siis äkitselt nad muudavad oma arvamust. me näeme siin tendentsi, mida on näha paljudes äh, äh Euro-, paljudes valdkondades, ehk et alguses tehakse küll suuri sõnu, aga kui siis tulevad välja riiklikud huvid, ükskõik kes neid siis ka välja toob, Ehm, ja olgu selleks kas või kärpimine, siis äkitselt äh, muutuvad asjad ja protsess aeglustub. ainus, ainus küsimus, mis minu arvates on tähtis, on nimelt äh, EASA ja Eurokontrolli pädevuste kattumine. mulle ei meeldiks, kui see kõik Eurokontrolli arvelt läheks äh, sest äh, just äh, paljudes valdkondades EASA puhul on näha paralleelsust nende nõuetega, mida on välja toonud äh, lennundussektor. nii et ma arvan, et õigem oleks Eurokontrollile anda võimalus äh, kaasotsustada ja et pädevuste küsimused ei peaks siin olema lahendatud EASA kasuks. vähemalt nii kaua, kui see paralleelne lähenemine lihtsalt sisutühjaks ei osutu. tänan, proua Foster! Um, yeah, to... suur tänu, aitäh raportöörile ja tõesti tuleb öelda, et me peame selle asjaga edasi minema, kõik on ju selge, see on äh, kõikehõlmav leping ja ma tahaksin siin reageerida ühele punktile, mis siin ka tõstatati. E, mina olen Eurokontrolli fänn, nad on väga head tööd teinud viimastel äh, aastatel e, lennuliikluse juhtimises ja e, me peame ju ütlema ka, et me toetame ju ühtset Euroopa taevast ja mina toetasin ka Caesari äh, juurutamist, see puudutab tehnoloogilist külge, muidugi ke-, kellel on paremad positsioonid ja nemad muide reageerisid väga kiirelt, kui meil oli äh, vulkaanituhakriis ja tõesti, äh, nad olid ainsad võib-olla, kes teadsid, mida tuleb teha ja me peame ka äh, austama viimast peadirektorit ja David McKellen on seda organisatsiooni edasi arendanud nagu ma ka ütlesin, aga tahaksin ka kinnitusi komisjonilt saada. kas see ASA saab siiski öö, äh, oma rolli täita öö, äh, nii nagu vaja ja Patrick Key, äh, Caesari eest vastutav pead, juht, kes asub siis äh, eelmise peadirektori kohale äh, septembris, tõesti eelmine peadirektor on väga palju aastaid äh, tööd teinud ja, ja võib-olla on tõesti positiivne, kui valitakse niisugune isik, kes, kes on kogenud. aga ma tahaksin teada, kas on võimalik vältida dubleerimist ja erinevate agentuuride vahelist nii-öelda jõukatsumist, me ei taha äh, mingit dubleerimist, me tahame, et kõik toimiks nii, nagu vaja. ja veel üks täiendav mm, küsimus ka komisjonile, palun natukene informatsiooni. Äh, kes artikli neli järgi erikomitees hakkavad istuma ja kes ühiskomitees hakkavad istuma, tänan. Thank you, Mr Baldwin from the... suur aitäh, komisjon, härra Baldwin, palun suur aitäh, võin väga lühidalt teha, äh, härra esimees, ma tahaksin raportööri tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes täna sõna võtsid ja toetasid seda väga olulist kokkulepet. nüüd äh, äh proua Fosterile ja äh, Lichtenbergerile võin öelda, et ma tõesti võlgnen teilegi tänu, sest mina olen ka Eurokontrolli fänniklubi liige ja et tõesti, asjad on mm, ka meie vahel väga hästi sujunud äh, tänu sealsele juhtkonnale ning tahaksin teile kinnitada, et dubleerimist ei tule, me tahame pigem sünergiat tekitada ja tõesti, Eurokontroll on meile äh, ka kinnitanud, et ta äh, on suuteline tehnilise ja operatiivse käe, käepikendusena Euroopa Komisjonile või Euroopa Liidule toimima ja äh, võimeline oma rolli täitma. Te küsisite ka ühiskomitee liikmete kohta, sinna kuuluvad liikmesriikide esindajad, komisjoni esindaja, Eurokontrolli esindaja ja me võime kutsuda ka eksperte vajaduse korral sinna ühiskomitee eh, tuleb kokku aprilli lõpus ning eh, loodetavasti juba esimesel komitee koosolekul on võimalik kolm lisalepingule eh, alla kirjutada. ATM ootus, sõjaväeline koostöö ja EASA. nüüd tegemist ei ole mingisuguse arhiividokumendiga, see on edasiarenev leping ja mul on hea meel, kui te annaksite nõusoleku selle sõlmimisele. võin teile kinnitada, et äh, juht, juhtkomitee hakkab kontrollima Euroopa Liidu ja Eurokontrolli vahelisi suhteid. suur aitäh! härra Kohlitšek, palun ma arvan, et kõik kolleegid äh, on juba positiivselt sõna võtnud, tahaksin äh, Erik Peladit tänada, kes tegelikult äh, valmistas ette tutvustava teksti mulle ja minu assistendile. meil ei olegi mingeid kommentaare, võib-olla tahaksin rohkem Eesti kohta kuulda ja Eesti lennuliikluse kohta, mikspärast et äh, Eesti ei ole Eurokontrolli liige. Äh, võib-olla tegemist on marginaalse juhtumiga, sest Eesti on ju nii väike, tema lennuliiklus ei ole ka eriti tähtis. aga nad vist hoiavad raha kokku, nii nagu Tšehhi Vabariik vanasti, enne kui ta Euroopa Liitu astus keegi ei ole takistanud Eurokontrolliga ühinemast, seega ma ei teagi, mis Eestiga nüüd on. tahaksin meenutada, et neljas aprill on teil muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ainus võimalus teil midagi esitada on tagasilükkamise ettepanek, aga kuna te kõik olite äh, väga heasoovlikud, siis ma ei taha öelda, et tagasilükkamise tähtaeg on neljas aprill. Äh, aga nii need asjad käivad ja nüüd olemegi jõudnud siis äh, selle aruteluga lõpule ja kakskümmend kolm aprill on komitee hääletus. täna on meil päevakord läbi võetud, homme tuleme siia kell üheksa, kell, kell üheksa hommikul ja hakkame hääletama. võtke oma hääletuskaardid kaasa, palun. koosolek on läbi, tänan.